taotlus Markus Pritsel nimelt, kes öö, äh, soovib olla komisjoni liige, mis tegeleb emissioonidega autotööstuses. kui kellelgi vastu ei ole, siis on see taotlus rahuldatud.